päevakorras on äh, kõigepealt äh, India naistevastane vägivald, meil on siin üks äh, ühine resolutsioon kuuelt fraktsioonilt ja härra Paškalt. me hääletame selle üle, kes toetab, kes on vastu, kes on erapooletu ühehäälselt vastu võetud, nagu ma näen nüüd eh, siis eh, inimõiguste olukord Bahreinis. Eh, siin on meil üks ühine resolutsiooni ettepanek kuuelt fraktsioonilt ja härra Paškalt. kümnenda lõike osas on meil muudatusettepanek proua Andrik Kienelt president Rahvapartei fraktsiooni nimel tahaksin teha suulise muudatusettepanekusse punkti kümme, see on ainult üks sõna, see sõna on directly otseselt, nii et, et muudetud kujul kõlaks see artikkel kümme siis järgmiselt. rõhutab äh, tugevat rahulolematust äh, Euroopa Liidu reaktsiooniga äh, praegusele olukorrale Bahreinis ja kutsub kõrget esindajat ning asepresidenti äh, üles juhtima tähelepanu jätkuvale inimõiguste ja põhiõiguste rikkumisele ning võtma kasutusele sihipärased piiravad meetmed, viisakeelud, varade külmutamised ning ne nende isikute vastu, kes on otseselt vastutatud ja seotud inimõiguste kuritarvitamisega. Eh, nii nagu nad on välja toodud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu raportis ning eh, diploma-, so-, soosib jätk-, diplomaatiliste suhete jätkamist Bahreiniga. tsitaadi lõpp. palju tänu proua Andrikienale, kes on selle sõna lisamise vastu. keegi ei ole vastu, siis hääletame kümnenda lõike üle kahes osas, esimeses osas, kus on ka sõna directly, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame muudetud teksti üle, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. ka see resolutsioon on ühel häälel vastu võetud nüüd kuus äh, resolutsiooni ettepanekut seoses Kesk-Aafrika Vabariigiga, äh, taas äh, ühine resolutsiooni ettepanek kuuelt fraktsioonilt ja härra Paškalt. hääletame resolutsiooni üle tervikuna. hääletamine on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? jah, niisiis lõpetan hääletamise ühe, viiekümne ühe poolthäälega on see resolutsiooni ettepanek heaks kiidetud. proto-, protokoll esitatakse järgmisele istungjärgule, niisiis ma lõpetan tänase töö ning ma ei näe vastuväiteid äh, Euroopa Parlamendi äh, osaistungjärk on äh, lõpetatud, soovin kõikidele kena nädalavahetust ja head koju jõudmist.